sellega lõppenud, enne kui läheme järgmise päevakorrapunktini, pean äh, teile äh, tegema teatavaks selle, et nagu mäletate, siis neljateistkümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist otsustas president äh, rakendada sanktsioonid härra Korvin Mikke suhtes, kes tegi aktsepteerimatuid märkusi naiste teemal täiskogul ja siin on mitmeid karistusi. esiteks päevaraha äravõtmine teiseks, äh, osaluse peatumine, peatamine kõikidest äh, parlamendi tegevustest kümneks päevaks äh, parlamendi või selle organite, kas komisjonide või delegatsioonide koosolekutel ning kolmandaks üheks aastaks keeld esindada Euroopa Parlamenti parlamentidevahelistel delegatsioonidel või parlamentidevahelistel institutsioonide vahelistes organites. kahekümne seitsmendal märtsil kaebas härra Korvin Mikke selle otsuse üle, eile eestseisus seda arutas ning otsustas, et sanktsioonid jõustuvad, presidendi otsus äh, jääb paika. nii, daamid ja härrad, jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on härra Daltoni raportiga, mis puudutab mootorsõidukite enendaga haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused ja turujärelevalve ning neljaks minutiks saab äh, raportöör härra Dalton esimesena sõna, palun